lõppenud ja äh, hääletus toimub täna kell kaksteist ja järgmine punkt päevakorras on härra Laineni raport, tegemist on kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi läbivaatamine ja seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi prioriteedide kindlaksmääramine. Äh, ja esiteks saab sõna äh, raportöör härra Lainen nelja, neljaks minutiks. härra juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid, Euroopa Parlament tahab äh, seitsmendat äh, keskkonnaalast tegevusprogrammi. arusaamatu oleks see, kui me selle aasta juunis lõppeva kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammiga lõpetaks oma kes-, oma püüdlused parandada keskkonna kvaliteeti Euroopas. seitsmes keskkonnaalane tegevusprogramm ei tohi olla kuuenda programmi koopia, me oleme jõudnud kaugemale, meie väljakutsed on palju suuremad ning seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi puhul on meil vaja uut lähenemist, horisontaalset lähenemist, ähm, mis kaasaks äh, keskkonnaküsimused kõigidesse teistesse poliitikavaldkondadesse, meil on tegemist süsteemsete riskidega, te just mainisite seda, kliimamuutus, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, ressursside nappus, tegemist on väljakutsetega, mis äh, ei, mida ei ole võimalik lahendada klassikalise keskkonnakaitse abil. meil on vaja kõiki teisi poliitikaid Euroopa Liidus, eelkõige energeetikapoliitikat ja transpordipoliitikat, põllumajanduspoliitikat, kalanduspoliitikat, ühtekuuluvuspoliitikat, aga eelkõige just majandus- ja rahanduspoliitikat ja ma tahaksin sellele omistada erilist tähtsust, see on kõige raskem osa, et kuidas saada, saavutada see, et äh, rahandus- ja majandusministrid oma valdkondades äh, juhinduksid äh, keskkonnaküsimustest parlament on äh, koostanud äh, kaheksakümmend äh, lõiget, mis sisaldavad ettepanekuid seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi jaoks ja siin on ette nähtud ka näiteks keskkonnakahjulike toetuste maksmise lõpetamine. Ähm, tuleb võtta arvesse keskkonnakulusid, tulevikus tuleb võtta arvesse põhimõtet, et saastaja maksab, meil on vaja ka keskkonnaalast Euroopa poolaastat, meil on siin veel palju mõtteid, mida me oleme väljendanud raportis. üldiselt on äh, ökoloogiline jalajälg Euroopas liiga suur, kui tänased seitse miljardit ja Äh, aasta, noh, aast- ja aastal kaks tuhat viiskümmend elavad üheksakümmend, üheksa miljardit äh, tarbiksid sama palju kui eurooplased praegu, ei, ei tuleks me välja ühe planeediga, vaid äh, meil oleks vaja kahte planeeti. meil, meie planeedi varud on piiratud ja seetõttu tuleb loodusvarade kasutamist äärmiselt suurel määral vähendada ja seitsmes tegevusprogramm peab andma äh, võimaluse rohelisele äh, poliitikale, mis rajaneks äh, ressursitõhususel. kui me peaksime erilist tähtsust äh, pöörama, omistama kes-, linnapiirkondadele, järjest rohkem inimesi elab linnades ja seal on väga eeskujulikult võimalik rakendada ressursitõhususe põhimõtteid, rohelised linnad on Euroopa eesmärgiks, meil on väga palju häid näiteid ja häid tavasid, mis tuleb muuta üldisteks. keskkonnakaitse peab olema ka inimeste tervise kaitse aluseks. keskkonna tervisekaitset tuleb tagada, tuleb lõimida keskkonnaalases tegevusprogrammi, see tagab selle laiema sellele laiema toetuse, meil on siin ka väga palju valdkondi, millega me peame tegelema, näiteks õhusaaste, äh, mürareostus, mürareostus on keskkonnapoliitikas äh, ära unustatud ja alahinnatud, meil on äh, ikka veel väga palju keemilisi ohtlikke aineid, mis jõuavad keskkonda, mis mõjutavad meie tervist ja meil on uued väljakutsed, mis seonduvad nanomaterjalidega ja teiste uute materjalidega, mida tuleb väga äh, tähelepanelikult äh, uurida. lugupeetud daamid ja härrad, parimatest programmidest ja seadustest ei ole mitte mingit kasu, kui neid ellu ei viida ning seitsmes keskkonnaalane tegevusprogramm peab vähendama äh, rakendamise alast mahajäämust ning lõpetuseks äh, tahaksin ma öelda, et Euroopa Liit peab maailmale saatma välja sõnumi, et meil on vaja jätkusuutlikku varude haldamist, sest et muidu inimkond sellel planeedil ellu ei jää, aitäh! aitäh kolleeg Lainenile ja nüüd saab sõna volinik Potočnik. suur tänu, härra president, austatud parlamendisaadikud, ma tahaksin tänu avaldada härra Lainenile tehtud töö eest selle raporti puhul, mis on esitatud väga õigeaegselt, nagu te teate, komisjon juba praegu valmistabki ette seitsmendat keskkonnaalast tegevusprogrammi ja see peaks siis vastu võetama enne selle aasta lõppu ja üsna palju nendest mõtetest, mille teie tõite oma sissejuhatuses välja, kattuvad äh, nende seisukohtadega, mida kaalume ka meie ja tahame kaasata siis äh, seitsmendasse tegevusprogrammi kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi all on Euroopa keskkonnapoliitika senisest äh, ühtlasem. meil on nüüd seadusandlus vastu võetud kõikides valdkondades pea, pea, välja arvatud pinnase osas, kliima, bioloogiline mitmekesisus ja ressursside tõhusus, kõik teemad on kaetud, eesmärgid seatud aastaks kaks tuhat kakskümmend ja kaasatud Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiasse seitsmes raamprogramm peaks kõik valdkonnad siis koondama ühtsesse raamistikku ja vaatama kaugemale kui aasta kaks tuhat kakskümmend ja tuleb seada tingimused selleks, et ressursitõhus, madala süsinikusisandusega majandus kujuneks välja, kus äh, majanduskapitali kaits-, äh, kuidas, kus looduskapitali kaitstakse ja jätkusuutlikkus tagatakse. see eeldab suuremat koherentsust poliitikates ja keskkonnaküsimuste äh, kaasamist teistesse poliitikavaldkondadesse see oli minu meelest väga kena, et te seate selle seitsmenda raamprogrammi rakendamise oma peamiseks prioriteediks oma sissejuhatuses. nagu te teate, ma äh, rääkisin seda juba oma mandaadi alguses, äh, vead rakenduses on peamised takistuseks keskkonnaseadusandluse äh, positiivsete tulemuste lõikamisel. see läheb meile kolmsada viiskümmend miljonit eurot maksma igal aastal. see raskendab ka ühisturul tegutsemist ja toob tulevikus probleeme, aga need probleemid ei lahene iseenesest kuu aega tagasi esitas komisjon omapoolsed seisukohad selle kohta, kuidas olukorda parandada ja Äh, mil, mis leiavad siis lisa äh, laiendamist seitsmendas äh, tegevusprogrammis. seitsmes tegevusprogramm peaks keskenduma ka sellele, kuidas keskkonnapoliitika peaks paremale heaolule ja tervishoiule panustama. rohkem tuleb ära teha selleks, et vastu seista nendele probleemidele, mis tõusetuvad reostumisest. Nendega ei ole piisavalt tegeletud ja praegune seadusandlik raamistik ilmselt uusi ja tärkavaid ohte ei kata piisavalt ja seda asja tuleb loomulikult üle vaadata õhuseadusandluse ja veeseadusandluse edasine rakendamine viib ilmselt paranemisteni mõlemas valdkonnas. ma tuletaksin teile meelde, et linnakeskkond on samuti meie poliitikates väga oluline osa. seitsmes tegevusprogramm peaks suurendama kõiki jõupingutusi, mida teevad linnapiirkonnad selleks, et võtta liidriroll keskkonnapoliitikate rahvusvaheline mõõde peab samuti olema väga selgelt kirjas seitsmendas raamprogrammis, äh, tegevusprogrammis. see peaks kajastama ka Rio kakskümmend pluss kohtumise tulemusi ja Euroopa Liit peab äh, ÜRO programmide poolt seatud kohustused õigeaegselt täitma. me peame seda, sellest kalendrist kinni pidama ja jõudma selle eesmärgini, et äh, kliima soojenemine jääks kahe kraadi piiresse võrreldes tööstusajastu äh, eelse perioodiga. ma olen üldiselt ka nõus, et seitsmes tegevusprogramm peaks olema raamistik, äh, millega me saame üle minna madala süsinikusisaldusega majandusele pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. see töö algas sellega, et me lõime kahe tuhande kahekümnenda aasta tegevuskava, mis toob välja kõige kulutõhusamad meetmed ja seda, kuidas kasutada uut, uute tehnoloogiate instrumente ja võimalusi, nagu ikka. kõikide huvipoolte panus on võtmetähtsusega nende programmide rakendumisel, me peame mobiliseerima kõik huvipooled kõikidel tasanditel ja kõikidel äh, Äh, oluliste, kõikides olulistes sektorites, et nad kannaksid oma koormat, jään ootma teie lootusele ja tänast arutelu kuulasin suure huviga, suure huviga ja suur tänu veel kord teile selle raporti eest. aitäh volinik Potočnikule ja nüüd saab Regionaalarengu Komisjoni nimel sõna proua Tantšilo. mure looduse pärast, kui vara pärast, mille me peame järgnevatele põlvkondadele edasi andma, on oluline meile kõigile, kuid äh, poliitika ei toimi vaakumis ja me peame arvestama siin kõikide kodanike äh, probleeme ja me näeme, kui palju on äh, kodanikuühendusi just keskkonna vallas. see kõik võib muidugi seada piiranguid konkurentsivõimele ning majanduskasvule see viitab sellele, et meil on vaja ühtset sidusat lähenemist, kus võetakse arvesse regioonide omapärasid, meil on vaja aktiivsed ja integreeri-, aktiivset ja integreeritud tegutsemist, parandama koostööd regioonide vahel ja piiriülest koostööd ka riikidega, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid ökosüsteemid ei tunne äh, piire ja ma sooviksin äh, veel kord tänada raportööri selle tehtud töö eest. aitäh ja nüüd saavad fraktsioonide nimel sõna kõnelejad ja esimesena härra Franco, kaks minutit. Monsieur le rapporteur, merci pour le aitäh, äh, aitäh raportöörile selle töö eest, mis me oleme ühiselt ära teinud, Euroopa Liidul on vaja mani-, manifesteerinud ühise poliitika nägemust, mis äh, ühindaks kõik äh, teemad äh, keskkonnapoliitikaga aasta kaks tuhat kakskümmend perspektiivis ja isegi kaugemas perspektiivis. see puudutab siis seitsmendat keskkonnaalast tegevusprogrammi, mis peab kasutama ära olemasolevad vahendid ja uus, uued rahastamisvahendid. see programm peab tagama sidususe ja äh, keskkonnakaitsealase mm, tegevuse ja valdkondade tegevuse lõimimise, see puudutab nii ähm, põllumajanduspoliitikat, kalanduspoliitikat, linnapoliitikat, äh, planeerimispoliitikat, hoolimata kriisist ei tohi me piirduda lühiajalise perspektiiviga. ja kui me ei teeks midagi, siis oleks see saatuslik meile. probleemid on tohutult suured, eriti mis puudutab meie ressursside tõhusat kasutamist ja looduskapitali väärtustamist. me peame seetõttu põhjalikult investeerima jätkusuutlikku arengusse, ökoinnovatsiooni, mis tagaks meile äh, äh, tööhõive ja majanduskasvu. me peame edendama taaskasutust, äh, aga ka paremini sild-, märgistama oma tooteid selleks, et vältida väärtarvitamist ja äh, raiskamist. meil on vaja paremat teavitustööd äh, keskkonnaalane tegevusprogramm on äärmiselt oluline poliitika planeerimise instrument, aga tegemist on ka hea kommunikatsioonivahendiga. see peab äh, tagama äh, vajaliku etteaimatavuse äh, kohalikele e-, e-, omavalitsustele, inimestele, investeerijatele selles osas, et millised saavad olema Euroopa Liidu keskkonnaalased valikud. me Euroopa õigusaktid ei tohi olla sanktsioonideks. aitäh aitäh ja nüüd saab sõna proua kolleeg Ulfskõi kaheks minutiks. Eh, volinik. kümneaastane tegevuskava on aidanud meil näha, milline on seos keskkonna ning tervise vahel kemikaalid, pestitsiidid, vesi, kõik need omavahelised seosed ja see on äh, midagi väga positiivset, kuid ärgem jäägem siin äh, loorberitele puhkama. me peame rääkima siin keskkonnapoliitikast ühest küljest ja teisest küljest seda, kuidas ähm, see kõik ähm, ellu rakendub. teooria on hea, kuid on vaja ka praktikat me peame jääma ambitsioonikaks ja seitsmes äh, tegevusprogramm peab tõepoolest olema väga ambitsioonikas ja seda just majanduskriisi tõttu. Äh, keskkond võib olla ka majandusele stimulaatoriks. nii et me peaksime kindlasti äh, keskkonda võtma arvesse kõikides poliitikavaldkondades, me ei tohiks kasutada toetusi, mis oleks keskkonnale kahjulikud ja peaksime tagama selle, et kui me sõlmime eh, teenuse- või kaubanduslepinguid rahvusvaheliselt, siis oleksid keskkonnaalased rõng-, eh, nõudmised ranged. Need ei peaks olema midagi hirmutavat vaid need peaksid olema osaks niinimetatud normaalsetest poliitika ähm, alades, see peaks olema justkui pärmiks äh, taina sees. aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna kaheks minutiks kolleeg Gerbrandi. aitäh, president. ennem räägiti siin äh, mitteametlikust äh, keskkonnaministrite kohtumisest äh, Taanis ja pressiteates, mis seda kajastab, räägitakse, et ainsaks võimaluseks majanduskriisist väljumiseks on just keskkonnaalased meetmed, roheline majandus toob endaga kaasa uusi töökohti ja muudab majanduse konkurentsivõimelisemaks. tahaksin ministrit Edi Alkenit äh, ning kogu Taani ähm, eesistujat äh, tänada selle väga positiivse sõnumi eest, see on üks positiivsemaid sõnumeid, mida ma olen nõukogult viimastel aastatel üldse kuulnud. me rääkisime bioloogilisest mitmekesisusest äh, ja järgmisel täiskogul räägime ressursside tõhusast kasutamisest ja nüüd me peame paika panema oma äh, eesmärgid kahe tuhande kahekümnendaks äh, aastaks äh, koos siis vastavate tegevustega ja me peaksime vaatama isegi kaugemale, peaksime vaatama kahe tuhande viiekümnend, viiekümnendat aastat. seitsmes tegevusprogramm võiks olla selliseks kõikehõlmavaks raamistikuks kõigile teistele Euroopa Liidu poliitikatele, sest ainult see võimaldab meil edasi anda keskkonna sellisel kujul oma järeltulijatele. nii et ma tahaksin äh, tänada raportööri suurepärase töö eest ja loodan, et komisjon tuleb välja ka omapoolse uue ettepanekuga mis aitaks kuuendast äh, tegevusprogrammist äh, teha tõepoolest suurepärane seitsmes äh, tegevusprogramm. aitäh ja sõna saab kolleeg Eichhout. aitäh, esmalt tänan kolleeg Lainenit selle raporti eest, mis käsitleb seitsmendat keskkonnaalast tegevusprogrammi ja ka meie rohelised oleme arvamusel, et seitsmendat keskkonnaalast tegevusprogrammi on väga vaja ja eriti võttes arvesse äh, perspektiivi aastani kaks tuhat kakskümmend või kaks tuhat viiskümmend. millises Euroopas me tahame elada? valik ei ole selles, kui roheline äh, Euroopa saab olema, sest Euroopa peab, saab olema roheline. oluline on äh, Äh, milliseid vahendeid me kasutaks selleks, et äh, seda eesmärgi saavutada ja praegu on juba vaja teha vastavaid äh, samme. seetõttu ma tervitan selles raportis keskendumist rakendamisele ja kes- ja rahvusvahelisele mõõtmele. kui ma tulen tagasi rakendamisele, siis me näeme, kui oluline on rakendamine. me näeme, mis toimub praegu Põhjameres ähm, naftapuurtornidega. ka Hollandis ei õnnestu meil Westerschelde piirkonnas looduskaitsetaset saavutada ning meil on vaja Euroopa Komisjoni poolt tulevat survet, mis näitaks meile, kui oluline on rakendamine endiselt. rohelise majanduse majanduse lõimimine rahvamajandusse, igaüks peab andma panuse. me peame minema kaugemale SKT-st, meil on vaja paremaid indikaatoreid ja ma kutsun üles komisjoni äh, kiiremini tegutsema, et ähm, rakendataks seda Beyond mm, GDP strateegiat. me peame aga vaatama ka, milline saab olema meie energiavarustus tulevikus. aastaks äh, kaks tuhat kolmkümmend on meil vaja rohk-, paremaid eesmärke kui lihtsalt CO2 heitega seonduvad eesmärgid. meil on vaja äh, uuenevaid energiaallikaid äh,. see, mida me Euroopas teeme, mõjutab kolmanda maailma riike ja ilma nende riikideta tulevikus ei ole rohelist rahvamajandust, me peame Riios äh, tegema otsustavaid samme aitäh kolleeg Eichhautile ja nüüd saab sõna pooleteiseks minutiks kolleeg Paška. suur tänu, härra president, austatud äh, härra volinik. tsivilisatsiooni mõju ökosüsteemile on olnud äh, ümberpööramatult kahjulik ja seega me peame loomulikult äh, pöörama tähelepanu nende tagajärgede piiramisele. seitsmes äh, keskkonnaalane tegevusprogramm, mis on kesk-, kuues, vabandust, keskkonnaalane tegevusprogramm, mis on meie keskkonnapoliitika raamistikuks, päädib selle aasta lõpus. me peame keskkonna poliitika jätkuvuse aga tagama Euroopas järgmine keskkonnaalane tegevusprogramm vastavalt praegustele kogemustele peaks rohkem tähelepanu pöörama õigusraamistiku tugevdamisele keskkonnaseadusandluse valdkonnas ja keskkonnaeesmärgid peaksid olema kõikidesse sektoraalpoliitikasse kaasatud. rohkem tuleks tähelepanu pöörata keskkonnakaitse piiriülesele iseloomule ja kõik strateegiad peaksid kajastuma ka äh, määrustes, konkreetsed kalendrid tuleks juurde panna, tähtajad selleks, et mõõta meie poliitikute tõhusust ja mõju ja teha seda jätkuvalt. lisaks äh, ülemaailmsele keskkonnapoliitikale peaksime panustama ka integreeritud poliitikate vastuvõtmisele osades konkreetsetes piirkondades või linnapiirkondades, mis arvestavad selle piirkonna ökosüsteemi erisustega. seitsmes keskkonnaalane tegevusprogramm peaks olema täpsem, tõhusam, selleks, et äh, kõige paremini ära kasutada Euroopa keskkonnapoliitika senised äh, kogemused. suur tänu! suur tänu, kolleeg Paška ja nüüd äh, ülejäänud registreeritud kõnelejad ja kõigepealt härra Schnellhardt, kaks minutit. härra president, äh, härra volinik, daamid ja härrad, üleüldiselt keskkonna tegevusprogrammid peaksid järgima keske-pigalisi äh, eesmärke Euroopa Liidu poliitikas. kuuenda ra-, pro-, programmi järeldustes tuleb aga selgelt välja, et ootused olid suuremad kui tulemused. tegemist oli esimese programmiga, mida nõukogu ja parlament üheskoos äh, vastu võtsid äh, paika pandi prioriteedid, bioloogiline mitmekesisus, allik- äh,, loodusallikad, jäätmed ja nii edasi. meil ei olnud võimalik eesmärke täita, sellepärast et liikmesriigid ei äh, töötanud nende eesmärkide täitmise nimel, aga me tegelikult ise ka takistasime nende eesmärkide täitmist. kui ma loen seda raportit siin räägitakse kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat, kus meil on vaja intelligentset jätkusuutlikku arengut, on tegevuskava Rohelise Euroopa kohta, on ka loodusvarade kaitsmise strateegia ja nii edasi. see nimekiri on siin väga pikk, mul pole aega seda kõike ette lugeda siin. tegemist on erinevate programmide tihnikuga ja see toob endaga kaasa selle, et meil ei ole vajalikku järjekindlust erinevate poliitikavaldkondade vahel. selle asemel, et kogu aeg uusi tegureid välja töötada, äh, ja kontrollida ja see, selle kaudu bürokraatiat suurendada, peaksime me pigem arvestama majanduslikku arengut. ainult siis on meil võimalik programme ka korralikult äh, korraldada. ma ei ole raportööriga ühel meelel, ta ütles, et keskkonnaprogramm peaks mõjuma horisontaalselt. ei, me, programm ei tohiks horisontaalselt toimida, vaid sektorite kaupa. asjad ei tohiks lihtsalt üksteise kõrval olla, vaid nad peaksid omavahel siiski haakuma, suur tänu. suur tänu, kolleeg Schnellhardt ja nüüd äh, proua Merkis, palun poolteist minutit. Eh, eh, suur tänu, president, suur tänu kolleeg Lainenile tema raporti eest, suurt tähelepanu on pööratud programmi rakendamisele ja minu arvates on see väga tähtis. tänan ka, et volinikku see küsimus huvitab ja suur tänu, et te praegusel hetkel olete juba seitsmendat raamprogrammi välja töötamas. kolleeg Lainelil on õigus, kui ta ütleb, et me ei räägi siin mitte ainult äh, keskkonnast, vaid tegelikult äh, tööstuse kõikidest harudest, transpordist, rahvatervisest nii et me räägime üleüldiselt keskkonnapoliitikast ja ka majanduspoliitikast, sellepärast et keskkonnapoliitika on osa majanduspoliitikast nii praegu kui ka tulevikus. ma tahaksin välja tuua kaks spetsiifilist küsimust, mis mulle muret valmistavad. tihti me, me vaimustusega äh, hakkame kasutama uusi tehnoloogiaid, kuid samal ajal hiljem äh, tuleb meil tunnistada, et nende tehnoloogiate mõju ei olnud see, mida me tahtsime. näiteks biomassi puhul äh, esialgu vaimustas see meid suurel määral ja tulevikus kohe kindlasti tuleb meil kasutada rohkem bioloogilisi äh, maavarasid, kuid mulle tundub, et biomassi osas oli meie vaimustus liiga suur. me näeme, et äh, biomassi kasutamise mõjud ei ole äh, sellised, nagu me soovisime ja biomassi ei kasutata äh, see, esialgsete eesmärkide täitmiseks, nii et tõesti, biomassi puhul me peaksime teistmoodi mõtlema hakkama. siin tuleks mõelda jätkusuutliku kasutuse peale selleks, et biomassi ressursi kaudu oleks võimalik CO2 heitmeid vähendada, mitte aga rohkem vett tarbida. ja nüüd võetakse kõnelejalt ära mikrofon ja ta ei saa oma sõnavõttu lõpetada. suur tänu, proua Merkis ja kolleeg Riis, palun üks minut. suur tänu, härra president raportöör Jo Lainen meenutas meile, et meie parlamendi jaoks on väga tähtis keskkonda säilitada kogu Euroopa Liidu jaoks ja see küsimus peaks olema tähtis ka kriisi ajal. kahjuks kriisi ajal keskendutakse teistele küsimustele ja keskkonnaküsimused äh, lähevad tahaplaanile. meil on nüüd äh, Prantsusmaal presidendivalimised ja on näha, et ka seal keskkond ei ole enam nii tähtis siin räägitakse mitmest erinevast teljest ja punktis kolm äh, resolutsioonis on see selgelt välja toodud. Euroopa Liit peab ära kaotama toetused nende toodete tootmisele, mis keskkonda kahjustavad. kõige parem asi, mida meil on võimalik keskkonna kaitsmiseks teha, on see, mis kahe tuhande kolmandal aastal äh, rap-, minu raportis kirja pandi, nimelt meil tuleb äh, äh, keemiatoodete kasutamist vähendada. see on väga tähtis võitluses vähi, Alzheimeri ja kõikide teiste krooniliste haiguste vastu. suur tänu! suur tänu, kolleeg Riis ja järgmisena kolleeg Hassi, palun üks minut. head kolleegid, kiitoksia! kallid kolleegid, suur aitäh kõigepealt raportöörile Jo Lainelile suurepärase töö eest! nagu ma juba ütlesin, Euroopa Liidu seitsmes keskkonna raamprogramm tuleb vastu võtta nii kiiresti kui võimalik. on kahetsusväärne, et seda programmi hakatakse arutama alles praegu. langetatakse otsuseid, mis mõjutavad keskkonda, selliseid otsuseid langetatakse iga päev. üks selline valdkond on näiteks põllumajanduspoliitika. põllumajanduspoliitikal on väga suur mõju liigilisele mitmekesisusele ja meie eh, veele. üheks näiteks on Läänemeri väga palju sõltub Läänemere tulevik ühtsest põllumajanduspoliitikast, mis on, tegemist on maailma ühe kõige saastamatuma merega ning väga tõsiseks probleemiks on eutrofeerumine eh, ja selle põhjustajaks on põllumajandus. kui eh, see fosfor ja lämmastik, mis satub merre eh, jõgedest ja järvedest, kui see, see fosfori hulk ei vähene, siis on Läänemeri ka edasi üks maailma kõige saastunumaid meresid ning äh, rohelised vetikad, mis on mürgised, äh, vohavad seal edasi. aitäh. proua Gardiini, üks minut, palun. aitäh. mul ei ole palju lisada, tahaksin peatuda vaid mõnel punktil, kuna minu kõneaeg on piiratud. seitsmes teadusuuri-, äh, keskkonnaprogramm on kahtlemata väga oluline Äh, seda tingimusel, kui ta põhineb tõeliselt tulevikunägemusel, nägemusel, mis nõuab äh, usaldusväärset äh, alust ka Euroopa tööstusele, nii et, et meil oleksid korralikud töökohad. üks väga oluline punkt on ka see, et see raamprogramm peaks tagama olemasolevate reeglite põhjalikuma rakendamise ja peab olema rohkem siduv mina isiklikult olen veendunud, et kui me tahame silmitsi seista tänaste keskkonnaprobleemidega, siis on meil vaja just nimelt sellist keskkonnapoliitikat, mis tugineb usaldusväärsetele teaduslikele tõenditele. see on äärmiselt oluline ehm, aga meie tegelikult eelistame alati tegelikkuse empiirilisi mudeleid tegelikkusele endale, me peame välja selgitama, kui suur on meie mõju keskkonnale, aga me ei tea seda praegu niisiis äh, ma endiselt olen, mul on mõningaid kahtlusi ja ma loodan, et te jagate neid. aitäh ja nüüd äh, Perelio Rodriguez, poolteist minutit. suur tänu, härra president, üks esimesi algatusi, mida mina tegin, oli küsimus komisjonile selle kohta, miks ei ole ette nähtud siin jätkusuutlikku tegevust keskkonnaprogrammide alal. Öeldi, et praegu meie käes olev mandaat on piisav ja midagi pole vaja juurde teha. nüüd on kolm kuud möödunud ja Jo Lainen ütles samamoodi nagu ka mina, et meil on vaja siin ühist lähenemist nende poliitikate koordineerimiseks. meil on vaja viiteid tegevuskavadele, sest muidu ei ole meil võimalik oma tööd teha. ma olin natukene aega tagasi Kataloonias ja seal oli väga selgelt näha, kuidas külmkappe äh, taaskasutusse võetakse ja äh, seda kõike on võimalik teha, nii et seda kõike tuleb ka toetada. siin punktis kolmkümmend kaks on see ka kirjas, meil on vaja tõesti sajaprotsendilist taaskasutamist ja kui me tahame oma keskkonnapoliitilisi eesmärke täita, siis peavad olema meil tegevuskavad, kus need eesmärgid on ka kirjas. mul on, mulle valmistab rõõmu see ettepanek, kus äh, tuuakse välja see, et me ei peaks kasutama kriisi ettekäändena ja kärpemeetmeid ettekäändena, sest see tähendaks ju seda, et et me hakkame valedes kohtades äh, kärpima teadustöö ja uuringute puhul. me ei tohi kriisi kasutada ettekäändena, meil on vaja siin üles näidata poliitilist tahet ja me peame olema tõesti väga auahned suurte eesmärkide täitmisel, suur tänu! suur tänu, kolleeg Pereio Rodriguez, ma palun väga vabandust, et kogemata teie mikrofoni katkestasin ja nüüd äh, vaba mikrofon ja kõigepealt kolleeg Antonescu, palun. suur tänu, härra volinik meil on väga hea meel kuulda, et seitsmes keskkonnaalane tegevusprogramm esitatakse meile selle aasta teisel pooles. on väga palju teha keskkonnas ära teha, meil tuleb keskkond kaasata kõikidesse teistesse poliitikasse, ka struktuuripoliitikatesse, meil on vaja tõesti järjekindlaid äh, strateegiaid ja see programm peaks olema süntees erinevatest ettepanekutest keskkonna kaitsmiseks. meil tuleb hoolitseda selle eest, et resolutsioon, mille me vastu võtame, hakatakse ka rakendama. meil on vaja tõesti, et tegevuskava vastaks ka reaalsusele, meil on vaja kiiresti tegutseda poli-, loodusliku mitmekesisuse tagamisel ja ka rahastamise üle tuleb järele mõelda. Euroopa Liidu kahe tuhande tuhande kahekümnenda aasta strateegia bioloogilise mitmekesisuse kohta tuleb seitsmendasse keskkonnaalasesse tegevusprogrammi kaasata. suur tänu, kolleeg Antonescu ja nüüd kolleeg Kroote, palun. härra president, tähtis on see, et seitsmendas keskkonnaalases tegevusprogrammis oleks arvestatud ka maavarade tõhusa kasutamisega. sellest oleme me siin ka väga palju rääkinud ja ma loodan, et äh, see, mis me komisjonis vastu võtsime, läheb läbi ka täiskogul. Riia pluss kakskümmend konverents, ma loodan, kujuneb suureks eduks. ma olen positiivselt meelestatud äh, pärast seda, kui kohtusin keskkonnaministritega sellel nädalal ja seitsmendat raamprogrammi peaksime me siis ka vastavalt äh, Riia pluss kakskümmend kakskümmend kohtumisele kohandama, me peaksime ka rahvusvahelise mõõtme sinna kaasama. jätkusuutlik majandustegevus, selles osas tuleb meil leida laiapõhjalist lähenemist, näiteks autotööstuse puhul. auto tootmisest kuni auto romulasse viimiseni tuleb meil vaadata kogu seda ketti ja ma arvan, et seitsmenda raamprogrammi kaudu on meil võimalik seda ka teha ning erinevate seadusloomeliste algatustega on meil võimalik siis hoolitseda hoolitseda selle eest, et meie ettepanekuid hakatakse ka rakendama. suur tänu, härra Kroote ja nüüd äh, kolleeg McInnes, palun. aitäh, president. ma arvan, et üks kõige olulisemaid punkte selles arutelus on konflikt meie pikaajaliste eesmärkide ja lühiajaliste probleemide vahel, mis kodanikel on kui me räägime jätkusuutlikust tootmisest ja tarbimisest, siis me ei pane piisavalt rõhku sellele, mida me jätkusuutliku all mõtleme. väga oluline on ka majanduskasv ja töökohad, väga paljud inimesed on ju tööta. jätkusuutlikkuse küsimus aga nendes aruteludes ei tõstatu, me peame eh, veenma inimesi, et eh, need sõnad, mida me siin välja ütleme, toovad ka kaasa eh, töökohtade arvu kasvu kui me tahame olla jätkusuutlikud ja kasutada ressursse tõhusalt, siis ka see aspekt on oluline ning viimasena kui me räägime olemasolevate õigusaktide ellurakendamisest, see on loomulikult väga oluline, aga ka neid tuleb läbi vaadata ning üldse põllumajanduspoliitika reformi raames on teinud ettepane-, on tehtud ettepaneku nõu-, nõuete täitmist põhjalikult läbi vaadata, see on loomulikult väga suur koorem põllumajandusele, aga see on midagi, mida me peame arutama selle reformi käigus, aitäh! aitäh, sellega on Catch the Eye vaba mikrofoni voor lõppenud ja nüüd saab sõna volinik Potočnik. Thank you and thanks to all of you and your suur tänu, suur tänu kõigile kolleegidele toetuse eest, kõigepealt ma tahaksin selgitada, et äh, minu jaoks äh, küsimus, kas seitsmendat tegevusprogrammi on vaja või mitte, üldse ei olnudki olemas. mina alati olen seda tegevusprogrammi toetanud ja vastavalt õigusaktidele tuleb teatud asju järgida, üks oleks täielik äh, kuuenda tegevusprogrammi aruandlus ning äh, äh, õppetunnid sellest. nii et isegi, kui kuuenda ja seitsmenda tegevusprogrammi vahele jääb aega, äh, võtame me teie ettepanekuid kuulda ning oleme rakendanud palju neid asju, mida te olete juba täna siin üle, üles tõstnud. näiteks sel aastal jõuab teie laudadele väga põhjalik veealane ettepanek äh, ja nii edasi viimase kahe aasta jooksul mitmed küsimused, mis elurikkust puudutasid, ressursitõhusust samamoodi, nendega me tegelesime. nii et äh, me püüame olla aktiivsed äh, oma tegevuses, aga me saame samas ka aru, et meil on vaja väga sidusat äh, pikaajalist raamistikku, millega me oleme kõik nõus ja milles raamides me saame kõik toimida. ja teine asi, mida ma tahtsin öelda, oli see, et me oleme palju lähemal ühisele arusaamale, milline peaks olema seitsmenda tegevusprogrammi programmi äh, raamistik ja sisu äh, selle nädala lõpus, sellepärast et äh, mitteametlikul nõukogul arutasime me seda Taanis selle nädala alguses, täna arutame me sel samal teemal siin ja minu kokkuvõte kõigest on, et meie vaated on ühtsed ja me saame aru ühiselt, mida täpselt tegevusprogramm peaks kaasama, mis peaks olema eesmärgid ja nii edasi sest meil on ka avalik konsultatsiooniring, mis kestab kuni maini ning me ootame ka kodanike poolt äh, nendepoolset panust. tahaksin äh, kommenteerida seda dilemmat, mis äh, rohelise kasvu ja nii-öelda pruuni kasvu vahel on, me ei räägiks siin üldse rohelistest kasvust, kui pruun kasv probleemiks ei oleks, nii et pruun kasv on ise piiratud oma äh, mahuga ja seetõttu mitmed ettevõtted täna juba saavad aru, et nad peavad oma tegevust äh, muutma. nii et kui me ei võta arvesse mõningaid asju, äh, mis on piiratud planeedil, näiteks maa, ookeanid, ökosüsteemid, veekasutusvõimalused, siis me võiksime panna piirangud peale ka oma arengule ja iseendile, sellepärast on roheline äh, areng äh, väga loogiline samm. Äh, näiteks kui me jätkame samamoodi, nagu siia on toimit-, toimitud, siis kahe tuhande kolmekümnenda aastani on meil vaja nelikümmend protsenti rohkem vett, kui meil kogu maa veeressursina üldse tarbida on. nii et selline asi ju ei saa toimida mitmed teist rääkisid ka seda, et indikaatoreid tuleb vaadata ka laiemalt kui lihtsalt SKT. jah, äh, äh, tihti arvatakse, et äh, mida indikaatori mõõtmisena ei kasutata, seda te poliitika tegemisel ka arvesse ei võta, nii et jah, indikaatorid on siin tähtsad. kokkuvõttes ma tahaksin öelda, et see olukord, mis on meie ees täna, on tunduvalt erinev sellest, mis oli kümme aastat tagasi, kui me rääkisime kuuenda tegevusprogrammi äh, ellukutsumisest, nii et palju rohkem on kehtivaid õigusakte, aga samas saame palju paremini aru ka äh, meie väljakutsetest, teadmised on suurenenud, tänased teadmised on palju selgeloomulisemad kui kümme aastat tagasi ning me peame neid teadmisi ka seitsmendasse tegevusprogrammi rakendama loomulikult kliima, elurikkus, ressursid, need on küsimused, mis peavad endiselt olema meie tähelepanu keskpunktis, aga me kindlasti ei pea mitte äh, siin võimendama sõnumeid, vaid äh, me peame äh, eesmärgid ühte siduma, looma visioone pikemaks ajaks ja ma olen mitmedelt teie hulgast kuulnud, et me peaksime äh, linnalisele keskkonnale, äh, õhule, kemikaalidele, rahvusvahelisele dimensioonile keskenduma ja nii edasi. ma põhimõtteliselt olen nõus sellega, et äh, see ei ole üldse äh, mitte mingi probleem, aga meie peamine fookus peaks olema kahel asjal, üks asi on siis rakendamine, juba nende asjade rakendamine, mis on juba õigusaktides kirjas, õigusaktides on need kirjas küll, aga reaalsed sammud jäävad maha nii et parema looduskeskkonna jaoks eh, ei saa me midagi ära teha, kui me oma otsuseid ei rakenda. ja seadustandev koda, Euroopa Parlament, peaks olema ka huvitatud sellest, et eh, need asjad, milles me kokku lepime, eh, rakendatakse, saavad ellu kutsutud ka reaalsuses loodan sellele väga. teine asi on integratsiooni küsimus, mõned nimetavad seda sidususeks. väga oluline on minu arust, et meie poliitikad võtavad arvesse, et me elame Mm, väga üksteisest sõltuvast keskkonnast ja maailmast ning sõltume kõik üksteisest. Mm, loomulikult eh, meie järgmine eh, finantsraamistik eh, peab ka arvesse võtma meie keskseid eesmärke ning pöörama tähelepanu nendele küsimustele, mida me oleme täna siin arutanud, nii et suur aitäh veel kord, eriti suured tänud Jo Lainelile raportöörile, ma arvan, et oleme õigel teel ja, ja õigete otsuste suunas teel, aitäh! suur tänu, härra Potočnik ja nüüd arutelu lõpetuseks saab veel kord sõna raportöör härra Lainen, kaheks minutiks, palun. jah, arutelu näitas, et Euroopa Parlamendis ollakse ühel nõul seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi osas ja tahaksin tänada kõiki variraportööre, kes aitasid seda üksmeelt äh, välja tuua. suur tänu ka volinik Potočnikele, kes äh, kes ka siin äh, suurt algatusjõudu üles näitas, sest mitte kõik ei soosinud seitsmendat keskkonnaalast tegevusprogrammi ja pärast seda, kui nüüd keskkonnaministrid on aru pidanud ja meie arutelu siin on näha, kui kasulik võiks olla seitsmes keskkonnaalane tegevusprogramm selleks, et kõiki eesmärke läbi sünteesida, eh, kõiki neid, mis meil on erinevate strateegiate ja tegevuskavade kaudu juba praeguseks paika pandud. see lähenemine, et meil tuleb ökoloogilist jalajälge Euroopa Liidus vähendada ja milliste meetmete kaudu seda teha, see on tegelikult põhiline sõnum, mis tuleb meil seitsmendasse tegevusprogrammi sisse kirjutada ma arvan, et me peaksime ka rahandus- ja majandusministritele nõudmisi esitama ja ma loodan, et siin äh, hääletusel ei ole võimalik meie äh, raporti nõudmisi äh, vähemaks muuta, sest meil on vaja korralikku keskkonnaga arvestavat maksu ja majanduspoliitikat, sellepärast et keskkonnapoliitikaga üksi pole meil võimalik jätkusuutlikku arengut äh, tagada keskkonnastrateegia peab olema osa maksustrateegiast ja kui me nüüd siin varsti jälle räägime kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkidest, siis komisjon on teinud ettepaneku, et kakskümmend protsenti kõikidest nendest miljarditest tuleks kliimakaitseks äh, nii-öelda broneerida. ma leian, et see on miinimumsumma ja ma loodan, et läbirääkimistel on meil võimalik parem eesmärk saavutada, sellepärast et ei saa ju olla nii et, et ainult kakskümmend protsenti on ette nähtud keskkonna kaitsmiseks ja kaheksakümmend protsenti on pigem vahendid, millega siis keskkonda õõnestatakse, nii et tõesti ma loodan, et meil on võimalik äh, siin leida kaasotsustusmenetluse kaudu parem lahendus ja see niimoodi seda programmi tugevamaks muuta. suur tänu, kolleeg Lainel, sellega on arutelu ammendunud ja hääletus toimub täna keskpäeval. sel, kuni keskpäevani peatan täiskogu istungjärgu.